vastavalt kodukorra artiklile sada kolmkümmend viis on aruteluks aega kuni üks tund. esimene päevakorrapunkt on resolutsiooni ettepanek, mis puudutab Burundit ja Bob Rugurika juhtumit ja ma annan üheks minutiks sõna resolutsiooni autorile Judith Sargentinile. Dank u voorzitter. Bob Rugurika is een journalist uit Burundi, directeur Bob Regurika on äh, Burundi ajakirjanik, äh, äh, Radio Public Africaini ajakirjanik, direktor ja kahekümnendal jaanuaril pandi ta vanglasse, kuna tal oli väidetavalt andmeid kolme Itaalia nunna tapmise kohta ning ta keeldus avaldamast oma allikaid äh, ametivõimudele. nüüd äh, on ta pandud vanglasse ja ma et äh, et äh, tegemist on lihtsalt sellega, et ametivõimud tahavad ajakirjanike elu raskeks muuta, me nõuame popprokurika kohest vabastamist äh, sest äh, tema häält peab endiselt olema kuulda ning äh, see kõik toimub äh, ka Burundi valimiseelse võitluse kontekstis ja ma arvan, et ma andsin teile ülevaate, mis toimus, toimub selles riigis praegu ja ma tahaksin tänada ka härra ja nüüd saab sõna härra Tšarnetski. aitäh, mm, president, daamid ja härrad, ma olin aastaid ajakirjanik ning ning eh, Solidarnosti eh, liikumise ajal eh, ka tegelesin ajakirjandusega. meil on kohustus kaitsta inimesi, kes arvamust väljendavad, praegu valitsus kiusab taga ajakirjanikku lihtsalt sellepärast, et ajakirjanik teeb oma töö, see on skandaalne. kolm nunna tapeti ajakirjanik tegi oma tööd, ta ei paljastanud oma allikaid. Äh, lugu on samamoodi, kui preester äh, kuulab pihtimust, siis äh, ta peab selle, mida ta kuuleb, saladuses hoidma. ja ma arvan, et on oluline, et Euroopa Parlament selles küsimuses sõna võtab, aitäh. ja nüüd autorite nimel veel üheks minutiks härra Javier Nart. aitäh president, läheme asja tuuma juurde. Euroopa Liit on andnud eh, üle neljasaja miljoni selleks, et eh, Burundis eh, riigi valitsemist ja kodanikeühiskonda parandada. Burundi on saja kaheksakümne riigi hulgas saja neljakümne teise kohal pressivabaduse koha pealt. ei saa olla vabasid valimisi ilma vaba meediata see, mis härra Rugurikaga juhtus, on täiesti lubamatu ning on vastuolus äh, sellisele abile, mida Euroopa Liit on Burundile andnud. Äh, lisaks äh, filosoofilistele, metafüüsilistele ja muudele udustele argumentidele Äh, oleme me praegu tunnistajaks millelegi väga oluline. Äh, Burundi peab kinni pidama vabade valimiste põhimõtetest, vabastama härra Rugurika ja kinni pidama Cotonou äh, kokkuleppe artiklist üheksakümmend kuus. aitäh ja järgmisena härra Corrao. aitäh, president Bob Rugurika Radio Publique Africaine direktor ei ole kunagi tegelikult äh, saanud süüdistust äh, seoses äh, kolme nunnaga. nagu kolleeg ütles, on ajakirjandusvabadus ning see raha, mida Euroopa Liit Burundile annab, Äh, aspektid, millega tuleb arvestada olgem järjekindlad, äh, kui käitume riikidega, kus inimesed pannakse vangi lihtsalt sellepärast, et nende seisukohad on kellegi jaoks ebamugavad. seadkem küsimärgi alla oma suhted ja oma abi nendele riikidele. meie selles resolutsioonis palume härra Rugu Riika kohest vabastamist, aitäh. ja nüüd äh, Senra, proua Senra Rodriguez, üks minut, palun aitäh, president. täna tahaksin juhtida tähelepanu inimõiguste rikkumisele Burundis me kutsume üles ühendamisvabaduse ja sõnavabaduse austamisele, nõuame eh, härra eh, Rugurika ja teiste vangistatute vabastamist. Eh, Burundi on maailma üks kümnest vaesemast riigist, me ei tohi unustada et äh, äärmine vaesus Aafrikas on tõsine probleem, aga äh, Burundis on ka koobalti ja kullavarud, neil on veevarud, tal on äh, piir Tanganika järvega, nii et, et me peame kutsuma komisjoni üles midagi ette võtma, me me peame aitama edendada põllumajandust Burundis, see loo-, äh, tagab inimestele toidu ja töökohad. aitäh ja nüüd härra Weidenholzer. aitäh, härra juhataja, lugupeetud kolleegid, viimastel aastakümnetel on Burundis toimunud väga traagiline areng, positiivselt saab ära märkida, et selles raskelt kannatanud riigis on järjest rohkem inimesi, kes panustavad sellele, et positiivset arengut on võimalik tagada ainult demokraatia ja õigusriikluse ja inimõiguste tagamise kaudu. aga järgnevad valimised või on väga oluliseks hetkeks selle arengu jaoks, aga selleks on vaja eh, seda, et inimestel oleks vabadus oma arvamust avaldada. mida lähemale tulevad valimised, seda väiksem on mänguruum ja Puerto-Rico on väga oluline demokraatiate inimõigusi kaitsev hääl me kutsume valitsust üles viivitamatult ja tingimusteta teda vabastama ja ma arvan, et me omalt poolt peaksime suurendama valitsusele avaldatavat survet, aitäh! aitäh ja viimasena saab autorite nimel sõna Maurice Ponga üheks minutiks. lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid, alates äh, selle ametiaja algusest on tegemist esimese korraga, kui ähm, valits-, par-, parlament kutsub äh, Burundi valitsust üles ähm, inimõigusi austama. tegemist on nüüd äh, Poproguriga juhtumiga, mis meid väga, ähm, mis meile muret valmistab. ta vahistati kahekümnendal jaanuaril pärast seda, kui ta teatas, et tal on teavet Itaalia nunnade Mm, äh, mõrvamise kohta. Äh, äh, Bob Rugurika ei, ei olnud nõus avaldama, kellega ta pidas intervjuud, milles väideti, et luureametnikud olid seotud mõrvadega ma, me kutsume üles Bob-Rugurikat viivitamatult ja tingimusteta vabastama, Burundi peab kinni pidama oma rahvusvahelistest kohustustest, mis puudutavad inimõigusi, pressivabadust, ähm, mais ja juunis toimuvad Burundis valimised ning oluline on, et valitsus oleks usaldusväärne nendel valimistel. aitäh ja nüüd saab sõna härra Pospišil president, daamid ja härrad, ma tahaksin tänada kõiki selle resolutsiooni autoreid. ma usun, et härra Rugurika juhtum on äärmiselt oluline, see on järjekordne juhtum ajakirjanikust, keda süüdistatakse uuriva ajakirjandusega tegelemise eest Äh, olukord on isegi hullem, sellepärast et teda süüdistatakse äh, koostöös kurjategijatega. Äh, tegemist on õigussüsteemi kuritarvitamisega ning me peame sellele väga selgelt tähelepanu juhtima. Burundi on Euroopa Liidu partner, Euroopa Liit toetab Burundit rahaliselt ning me ei tohiks nõuda Äh, me peame nõudma äh, äh, härra Rogorika kohest vabastamist ja tuleb koheselt nõuda ka nende nundade surmajuhtumi uurimist. kui Buridi, Burundi võimud seda ei tee, siis tuleks neid sanktsioneerida. aitäh. ja nüüd härra Caputo. aitäh, president. mõned nädalad enne Burundi valimisi on täiesti selge, et Äh, valitsevad pinged seoses valimistega, Burundi on üks maailma vaesemaid riike, kus äh, on väga kõrge korruptsioon. Äh, arvestades sellist tausta, oleme vägagi mures härra Rugurika vahistamise pärast. ta on vahistatud võimude poolt sellepärast, et ta käsitles Itaalia nunnade mõrvajuhtumit. Äh, on oht, et teda võidakse piinata. me, kõik rahvusvahelised organisatsioonid on nõudnud tema kohest vabastamist, aga kohus on sellest keeldunud ja on süüdistustele kinglaks jäänud. väga oluline on, et meie avaldaksime Burundi võimudele survet ja paluksime koheselt ajakirjanik vahend vabastada. aitäh ja härra Castaldo, üks minut, palun aitäh, president. kui palju läheb maksma tõe otsimine Burundis? kui palju läheb maksma kolme nunna mõrva uurimine? härra Rugurika võib sattuda vanglasse kahekümneks aastaks Äh, vanglatesse äh, topitakse inimesi, kes pole meelepärased, see on tõesti häbiväärne, me peame nõudma tema kohest vabastamist, tal tuleks äh, lubada oma töö jätkamist. see on kõigi ajakirjanike ja inimõiguste eest võitlejate kohus. Burundis seisavad ees valimised Euroopa Liidus me ei saa lubada sellise olukorra jätkumist, aitäh. härra Kambus, üks minut. ma teen lühidalt, president, sest et me oleme Burundi teemat juba korduvalt arutanud. Bob Rugurika vahistamine pärast saadet Äh, kus käsitleti kolme Itaalia nunna mõrva. tegemist oli nunnadega, kes kohalikke aitasid ja toetasid, on väga murettekitav. Äh, süüdistused härra Rugurika vastu Äh, on tõesti tõsised, ta on äh, vanglas ja kui ta süüdi mõistetakse, võib ta, äh, teda oodata kahekümneaastane vangistus. me kutsume Burundi võime üles härra Rugurika koheselt vabastama, sellepärast et tema vahistamine on ebaproportsionaalne, tea, tegi ainult oma tööd, kasutas ajakirjandusvabadust ning Äh, Burundi peab valima kas autoritaarsuse või demokraatia ja inimõiguste vahel. aitäh ja proua Tapardell järgmisena. aitäh, president Äh, milline äh, ei oleks ka see riik, millest me räägime, mis mandril see ka ei asuks, äh, ajakirjandusvabadus ja sõnavabadus on demokraatia nurma, nurgakiviks ja see, mis praegu Burundis toimub, arvestades eelseisvaid valimisi maikuus, on tõeliseks ohuks mitte ainult kohalikul tasandil, vaid ka regionaalsel tasandil. tegemist on suurte järvede piirkonnaga, väga plahvatusohtliku piirkonnaga, me peame tegema rohkem selleks, et kaitsta Burundi rahvast, kaitsta nende õigusi, nende sõnavabadust Äh, regioonis peab valitsema stabiilne õhkkond ning Burundi peab jätkama liikumisdemokraatia suunas Euroopa Äh, peab hoolitsema, et sellistel pingetel aegadel sellel teel tagasi ei minda ja meie fraktsioon seetõttu täielikult äh, toetab äh, seda resolutsiooni ja palub, et Burundi valitsus peaks kinni oma kohustusest, korraldaks tõelised valimised, austaks inimõigusi ning Euroopa Liit peaks samuti rakendama kõiki meetmeid, mis on aluslepingutes ja kokkulepetes ette nähtud. ja ma nõuan ka koheselt Bob Ruguriga vabastamist, aitäh! HDI Uh, ja nüüd on meil vaba mikrofon. neli sõnasoovi on laekunud. Äh, kõigepealt esimene. härra Venta. poprugu Rika, direktor Radia Publicznego v Burundi, został aresztowany. ma tänan. Äh, Pop Ruguriga, kes oli eraraadiojaama RPA direktor arreteeriti, kui ta eh, tegi eh, ülekande teemal nelja Itaalia nunna mõrv. Mm, eh, Burundi on riik, kus meediakanalitel on suu kinni topitud ja Burundi valitsus on küll võtnud pressivabaduse alaseid kohustusi allkirjastanud Cotonou lepingu. samas ei pea kohustustest kinni. igasugune arreteerimine peab tuginema põhjendatud kahtlustustel ja popp Ruguriika inimõigusi tuleb austada. see on ka ülioluline, pidades silmas eelseisvaid valimisi nüüd härra Kienge, proua Kienge. suur tänu. veel üks arreteerimine, järjekordne sõnavabaduse rikkumine. see on puudutanud mitte ainult ajakirjanikke, vaid ka aktiivseid poliitiliste parteide liikmeid. olukord üha halveneb, eelseisvad viimaste valimiste ootustel. Poprugurika tahtis lihtsalt valgusteida kolme Itaalia nunna mõrvale, Lucia Pulici, Olga Raschetti ja Bernadetta Poggiani mõrvale. Äh, Burundi eirab äh, Cotonou lepingu sätteid, ähm, inimõigusi, Aafrika hartat ja Euroopa Liit peab olema nüüd valvas Äh, ja äh, tõesti juhtima tähelepanu inimõiguste rikkumisele selles riigis ja korduvatele põhivabaduste eiramistele, sest see ei mõjuta mitte ainult demokratiseerimist, vaid ka rahu ja julgeolekut Burundis ja kogu suurte järvede piirkonnas. härra Marias enne ähm, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta pers-, parlamendivalimisi üritab Burundi režiim äh, piirata pressivabadust, samal ajal aga määratletakse ka seda, mida võib teha, ähm, mida võivad teha opositsiooniparteid, selle tulemuseks on äh, inimõiguste rikkumised Burundis ja sellised arreteerimised nagu Bob Ruhurika puhul, kuna ta julges koostada reportaaži, kus käsitleti kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal toimunud kolme Itaalia nunna tapmist me toetame seda resolutsiooni, mis mõistab hukka inimõiguste rikkumised Burundis ning me nõuame Bob Rugurika kohest vabastamist, aitäh. Pastaretšia, un minut. Eh, proua Pastaretšia, üks minut. suur tänu. Bob Rugurika, eh, Boldo Lopez, Padawi, nad kõik on illegaalselt vangi heidetud ja mingisuguseid tõsiseid süüdistusi neil ei ole esitatud. samas on nende inimõigusi jõhkralt eiratud. väga hea, et me siin arutame inimõiguste rikkumisi kõikjal maailmas, sest ei tohi ju kohaldada topeltnorme. meil on vaja tegeleda kõikide selliste juhtumitega maailmas, isegi kui tegemist on vaid ühe eh, inimese õiguste rikkumisega. täna, kaheteistkümnendal veebruaril me tähistame Venezuela protestide äh, aastapäeva äh, meeleavaldustest, inimesed kaotasid oma elu ja heideti vanglamüüride vahele. Mm, Lopes oli üks, kes arreteeriti ja me oleme nõudnud, et ta vabastataks. nii et tuleb teha seda kõikjal, kus inimõigusi rikutakse. see jääb kuvõntu peale. proua Itur Kais, üks minut señor presidente desgraciadamente. ma tänan. jah, kahetsusväärselt ei austata Burundis inimõigusi, sõnavabadust ei austata ega ka pressivabadust. aga seda juhtub ka teistes maailma riikides ja me mõistame hukka eh, sellised mm, juhtumid. minu kolleeg rääkis ka sellest, mis Venezuelas toimus ajakirjanike arreteerimised Aafrika riikides toimuvad päevast päeva, olukord läheb üha hullemaks ja juba öeldi, et see on seotud eelseisvate valimistega Burundis. ja me kutsume üles eh, eh, kõik need aktivistid, kes on illegaalselt arreteeritud, vabastama. ja tähtis on, et Burundis järgitaks demokraatia norme ja e, on vaja meeles pidada, et on teisigi e, ebaõiglaselt e, kinni peetud inimesi mujal maailmas, nagu Leopoldo Lopez Venezuelas. härra Jakobtšitš, üks minut. me arutame jälle üsnagi ähm, nagu, nagu tavaliselt äh, kohutavaid mõrvu, mis on toimunud äh, tegemist on äh, huvidega, mis seonduvad äh, Aafrika suurte järvede äh, piirkonnaga ja mm, meie siin oleme Euroopa Liidus, me arutame ühe ajakirjaniku juhtumit, ikka ja jälle arutame me sarnaseid juhtumeid, meil on siis kas mõne partneriga, kes tekitab probleeme või on siis tegemist mingite kohutavate mõrvadega, näiteks Kongo puhul oli tegemist äh, Äh, samuti majandushuvidega, mis seondusid Aafrika suurte järvedega. siin me räägime ajakirjanikust ja põhivabadustest, me peaksime tõesti määratlema ühise poliitika ning äh, saatma välja üht-, ühe sõnumi, ühesuguse sõnumi kõigile oma partneritele, et et küsimärgi alla ei tohi panna inimõiguste alast miinimumi, see peab olema tõesti asi, mille me väga selgelt välja ütleme härra Faria, üks minut. E mm. eh, sõnavabaduse eh, kaitsmine eh, on kahtluse all selles riigis ja nüüd ma tahan rääkida Raif Badavist, kes, kellel on määratud kümme aastat vanglat ja tuhat piitsa hoopi Äh, esimene viiskümmend hoopi karistusest on täide viidud, edasi on lükatud praegu äh, ülejäänud karistuse täideviimine Saudi Araabias. Äh, ja mina koos teiste saadikutega neljandal veebruaril esitasin küsimuse välispoliitika kõrgele esindajale Mogherinile, et milliseid meetmeid meet võtab komisjon selleks, et lõpetataks repressioonid Saudi Araabias? ma tänan. Sorry, my mistake. esindatud on seitse äh, resolutsiooni ettepanekut, aga palun vabandust, meil on siiski vaja veel ka volinik ära kuulata. Mr President Eh, president, lugupeetud saadikud, kallid kolleegid. ma olen väga tänulik lugupeetud saadikutele, et te võtsite käsitleda seda teemat ma meenutan, et Euroopa Parlamendi resolutsioon Burundi kohta septembris aitas suuresti kaasa sellele, et eh, vabastada härra Pierre Clave Bonimba, inimõiguste aktivist, ja samuti e, paranes tänu sellele Bujumburaga peetav dialoog. aga vaatamata sellele on tõsiseid küsimusi, mida tuleb käsitleda ja seda pakiliselt. E, ja kuna on tulemas ju parlamentaarsed e, valimised, presidendivalimised ja kohalikud valimised Burundis ja nüüd Poprukuriga arest. see toimus pärast seda, kui tema raadiojaam avaldas eh, informatsiooni kolme Itaalia nunna mõrva kohta. Eh, ja mm, aluseks oli tema sõltumatu uurimistegevus eh, ja see tekitab äh, suurt muret meile, et ta arreteeriti, arvestades, et eelseisvad valimised on tulemas. ja me ei näe ka mingisugust õiguslikku algust, miks tohtinuks teda arreteerida. Äh, seda äh, oleks saanud ju käsitleda kõike ka meediaseaduse kaudu, mis on selles riigis vastu võetud või riigi kommunikatsiooninõukogu kaudu meie delegatsiooni juht Butšumburas eh, külastab härra Rugurikat vanglas regulaarselt, veendumaks selles, et tema eh, viibimise tingimused seal on vastuvõetavad ja me teeme kõik, mis meie võimuses, et hoida silma peal tema juhtumil ja ehm, tagada, et tõesti meediavabadust jälle hakatakse järgima härra äh, äh, Rukuriga arreteerimise järel tema juhtum tõstatati ka süvendatud poliitilises dialoogis, äh, mida Euroopa Liidu missioonide juhid Burundis peavad ja me nõuame, et seadusest kinni peetaks, et pressiseadust ja sõnavabadust ja arvamusevabadust austataks Burundis missioonide juhid nõudsid, et Bob Rugurika kohe vabastataks ja need sõnumid avaldati ka üldsusele. missioonide juhid avaldasid muret ka selle üle, millised võimalikud poliitilised tagajärjed on sellel juhtumil, arvestades, millisel ajal arest toimub. on oht, et see halvendab poliitilist eh, atmosfääri, eh, ametivõimude usaldusväärsust eelseisvas valimisprotsessis. Eh, tähtis on, et valimised, mis tulevad, oleksid kõike kaasavad, läbipaistvad, rahumeelsed ja usutavad. Popurukuriga vangistamine öö, on ka sõnumiks teistele ajakirjanikele Burundis. Nemad ka nõuavad Puprugurika vabastamist kohe. ja ma kinnitan teile, et oleme kogu aeg kontaktis Burundi valitsusega e, ja on selge, et me peame dialoogi intensiivselt Burundiga pidama ja kogu aeg rõhutama, et meie toetus valimistele eh, sõltub sellest, kas Burundi täidab kõiki neid kohustusi, mis ta on võtnud, sealhulgas neid kohustusi, mis puudutavad valimisõigust ja eh, teekaarti. ja loomulikult me kasutame ära kõik võimalused selleks, et härra Rukurika juhtumil kogu aeg silma peal hoida ähm..